järgi on meil suuline küsimus komisjonile, mis puudutab naiste suguelundite äh, moonutamise lõpetamist ning annan sõna proua Suuberile, kes on küsimuse autor. aitäh naistevastane vägivald, tütarlastevastane vägivald on struktuuriline nähtus peaaegu kõik naised Euroopa Liidus on mingit liiki vägivallaga oma elu jooksul kokku puutunud, iga viies on olnud perevägivalla ohver, üks, iga, iga kümnes võib langeda vägistamise ohvriks, naiste suguelundite moonutamine on üks kõige hullemaid naistevastase vägivalla vorme tegemist on äh, väga tõsise vägivallaga tütarlaste vastu, mis põhjustab nii lühi- kui pikaajalisi terviseprobleeme. Euroopa Parlament ja iseäranis Naisõiguste ja Soolise Võrdõiguslikkuse Komisjon on palunud Euroopa Komisjonilt äh, konkreetseid meetmeid Euroopa tasandil selleks, et teha lõpp naistevastasele vägivallale kuna puudub äh, ülemaailmne strateegia naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks, sealhulgas naiste suguelu, äh, suguelundite moodutamise vastaseks äh, võitluseks, ei võimalda meil kiiret edu saavutada, meil on vaja ulatuslikku direktiivi Euroopa Liidu tasandil, ka see oleks oluline samm edasi. ei ole õige, et naiste õigused jäävad alati tagaplaanile et neile ei pöörata piisavalt tähelepanu, et neid ei prioritiseerita meie soovitame äh, ratifitseerida Istanbuli konventsiooni, mis käsitleb naistevastase vägivalla ennetamist ja või, äh, selle vastast võitlust. Äh, seal nähakse ette ka miinimumreeglid õiguste ja toetuste kohta, millele kõigil naistel ja tütarlastel on õigus, see on samm edasi mis, äh, mida Euroopa Liit peaks astuma selleks, et kaitsta naisi ja tütarlapsi äh, suguelundite moonutamise ja muude vägivallavormide vastu. on olemas ka terve rida teisi rahvusvahelisi äh, instrumente, mis rõhutavad, kuivõrd oluline on naistevastase vägivalla lõpetamine ja suguelundite moonutamise lõpetamine näiteks äh, äh, igasugune naiste äh, diskrimineerimise õpetamise konventsioon, lapse õiguste konventsioon, kõik need on dokumendid, mida tuleb kindlasti jõustada. naiste suguelundite moonutamine mõjutab sadu tuhandeid naisi kogu maailmas väga paljud äh, naised on äh, sellise kuriteo ohvrid. kui me räägime eesmärkidest, mida tuleb kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks saavutada, siis on väga oluline, et naisõigused ja sooline võrdõiguslikkus oleks nende uute eesmärkide keskmes, naistevastase vägivalla lõpetamine äh, peaks olema midagi, mida Euroopa Liit peaks üheks oma peamiseks prioriteediks on veamiselt, äärmiselt oluline paika panna konkreetsed eesmärgid ja konkreetsed meetmed, samuti võtta konkreetsed poliitilised kohustused selleks, et teha lõpp naiste suguelundite moonutamisele väga oluline on rõhutada ka emade tervishoidu ja tuleb edendada naiste seksuaalseid ja reproduktiivseid õigusi kogu maailmas nagu me kõik teame, naiste suguelundite moonutamine mõjutab äh, kohutavalt naiste seksuaal- ja reproduktiivset tervishoidu me peame tegelema igasuguste naistevastaste vägivalla vormidega, see peab olema meie prioriteet, eriti praegusel kriisi ajal, me kõik teame, et säästumeetmed ja kärped äh, sotsiaalteenuste osas on äh, väga tõsiselt mõjutanud võrdõiguslikkust naiste ja meeste vahel. naised on sunnitud tagasi koju pöörduma selleks, et hoolitseda vanemate sugulaste eest, sugulaste eest, nad peavad leppima ebakindlate töökohtadega ja see kõik toob kaasa ka vägivalla kasvu nende vastu. nii et, et on väga oluline, et me kasutame mitte eh, diskrimineerivat sõnavara, sõnavara, mis kedagi ei häbimärgista, sest selline sõnavara võib viia Äh, veelgi, nende naiste veelgi suuremale isoleerimisele, kes juba niikuinii kannatavad suguelundite moonutamise tõttu äärmiselt oluline on äh, juhtida tähelepanu neile, kes on süüdlased, aga väga oluline on ka teadlikkuse tõstmine sellistes kogukondades, kus selliseid kuritegusid toime pannakse. me peame harima uut põlvkonda naiste õiguste vallas äärmiselt oluline on, et meil oleks koordineeritud strateegia, mis võimaldaks vabaneda igasugusest naistevastasest vägivallast. me ei saa lubada sellel kohutaval kuriteol ja selle kuriteo ohvrite arvul kasvada lasta, kui me tahame sotsiaalse progressi suunas liikuda, aitäh. ja nüüd saab sõna komisjoni nimel härra Füüle. aitäh, president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, täna on rahvusvahelise naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemise päev. see on võimalus maailmale meenutada, et Euroopa Liit mõistab selle kohutava kuriteo hukka. meie õiguslik ja inimlik kohustus on kaitsta naisi ja tütarlapsi selle kuriteo eest nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. ma tervitan Euroopa Parlamendi algatust pidada arutelu sellel teemal naiste suguelundite moonutamine on äh, brutaalne tõend soolisest ebavõrdsusest, see on inimõiguste rikkumine. mitmetel juhtudel on Euroopa Parlament kutsunud komisjoni üles tegutsema ambitsioonikalt. komisjon ja Euroopa Liit tervikuna tahavad äh, tõhustada poliitilist reageeringut igasugustele naistevastastele vägivallavormidele nii Euroopa Liidus kui ka äh, väljaspool Euroopa Liitu. Äh, seda tõendab ka komisjoni tegevuskava, millega viiakse ellu Stockholmi programmi naistehartat ning komisjoni äh, meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse strateegia. komisjon teeb tööd selle nimel, et parandada teadmisi andmekogumist ja äh, seda võitleme vägivalla vastu. meie tahame tõsta inimeste teadlikkust, vahendada parimaid kogemusi ning rahastamist nendele valitsustele ja vabaühendustele, kes selles vallas tegutsevad komisjoni äh, viimaseks kohustuseks selles vallas on teatis äh, pealkirjaga naiste äh, suguelundite moonutamise lõpetamine, avaldasime selle kahekümne viiendal novembril möödunud aastal. naiste suguelundite moonutamine on ka laste kuritarvitamise vorm. hinnangute kohaselt on Euroopa Liidus viissada tuhat naist ja tütarlast võib-olla selle kohutava kuriteo ohvriks langenud parlament nõuab konkreetset strateegiat, tegevuskava naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. tahaksin rõhutada, et kõik komisjoni algatused ja meetmed täiendavad üksteist ning on juba usaldusväärseks ja kindlaks raamistikuks konkreetsetele meetmetele, mis võimaldavad saavutada ka käegakatsutavaid tulemusi ning kasutada täiel määral ära Euroopa Liidu pädevusi, toetades liikmesriike Äh, naistevastase vägivalla lõpetamisel. naiste suguelundite moonutamine on väga eriline vägivalla vorm, sellel on sügavalt juurdunud sotsiaalsed põhjused, seda tihti teha, äh, viiakse läbi selle, uskudes, et see on tütarlastele kasulik. on väga oluline arvestada selle nähtuse keerukust ning seetõttu on komisjon vastu võtnud tegevuskava naiste suguelundite moonutamise vallas, tuginedes Euroopa Parlamendi resolutsioonile aastast kaks tuhat kaksteist. me peame keskenduma ka Euroopa Liidu õigusalasele tegevusele selles vallas, me oleme vastu võtnud mitmeid ettepanekuid, mis puudutavad äh, kriminaal- ja tsiviilõigust, äh, naiste toetamist vägivalla korral meil on direktiiv, mis käsitleb inim-, kaubandust, seksuaalset kuritarvitamist ja seksuaalset ekspluateerimist, laste pornograafiat eh, ning eh, samuti on meil olemas määrus, eh, mida saab kohaldada tsiviilasjades, meil on direktiiv, mis käsitleb kuriteo ohvrite õigusi kõigis nendes õigusaktides me rõhutame, et meil on vaja kaitsta ohvreid Äh, soolise vägivalla ohvreid. meil on olemas Euroopa Liidus kõikehõlmav äh, õiguslik raamistik selleks, et kaitsta naisi igasugust liiki vägivalla vastu. seda raamistikku aga tuleb liikmesriikides tõhusalt ellu rakendada. komisjon abistab liikmesriike selles vallas ning jälgib, kas seda, neid seadusi ka tõhusalt ellu rakendatakse. lisaks sellele mainisin ma enne juba tervet rida mitteseadusandlikke meetmeid nagu teadlikkuse tõstmine, kogemuste vahendamine ja rahastamine. Need meetmed juba toetavad liikmesriike siis vägivalla ärahoidmisel mis puudutab meie välispoliitikat, siis tahaksin meelde tuletada, et inimõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted on äh, oluliseks osaks, kui me äh, analüüsides, millega hindame eelarvetoetuse andmist konkreetsele riigile. naiste ja tütarlaste õigused on samuti osaks sellest. Euroopa Liit on asunud esimesi samme ka selleks, et töötada välja ja rakendada inimõiguste põhist lähenemist arengukoostöös Äh, kodanikeühiskonna organisatsioonid on äh, leidnud tunnustust kui täiel-, täieõiguslikud partnerid selles protsessis. Äh, kui me räägime naiste suguelundide moonutamise alastest projektidest, siis Euroopa Liit on nendes väga aktiivselt osalenud, rahvusvaheline koostöö selle kuriteo e kõrvaldamiseks on olnud meie eesmärgiks palju aastaid me teeme koostööd Aafrika, Vaikse ookeani piirkonna riikidega, eh, me hoolitseme selle eest, et eh, rõhutame neile riikidele, kui oluline on teha lõpp naiste suguelundite moonutamisele. Euroopa Liit eh, toetab ka lobitööd, mis on suunatud riikide seadustiku parandamisele, naiste õiguste edendamisele Euroopa Liit toetab võimekuse suurendamisele suunatud algatusi Äh, samuti toetame teadlikkuse tõstmist kõigis ühiskonnakihtides. Euroopa Liit valmistab ette regionaalset äh, kampaaniat naiste suguelundite moonutamise teemal, mida viivad läbi meie delegatsioonid kolmandates riikides, see kampaania leiab aset kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Euroopa Liit rahastab ka projekte kahe tuhande kuuendast aastast kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta, aastani äh, rahastasime seitseteist projekti kaheksateistkümnes riigis, mis käsitlevad naiste suguelu moonutamist eraldasime umbes kaheksa miljonit eurot. Äh, meil oli näiteks ühine projekt UNICEF-iga, mis aitas muuta suhtumist naiste sugulu moonutamise Senegalis, Eritreas, Somaalias ja Egiptuses. läbi inimõiguste rahast- ja demokratiseerimise rahastamise vahendi on Euroopa Liit toetanud mitmeid olulisi projekte, mida viisid läbi inimõiguste organisatsioonid ja vabaühendused selles vallas aitäh, härra Vüüle ja nüüd annan fraktsioonide nimel kõigepealt sõna proua Gabrielile. kolmeks minutiks. aitäh, president, härra volinik, kallid kolleegid kõigepealt on mul väga hea meel, et me täna eh, arutame seda resolutsiooni ja suulist küsimust, mis puudutab naiste suguelu moonutamise lõpetamist. komisjonis me võtsime vastu ühehäälselt selle resolutsiooni ja ma loodan, et see nii läheb ka täiskogul Euroopa Parlament kindlasti kasutab seda võimalust, et saata väga selget sõnumit oma kohustustest. me tahame teha lõpu sellele julmale inimõiguste rikkumine. me tahame eh, käituda ühiselt eh, Euroopa Komisjoniga ja proua Redingiga, kes on juba algatanud nullsallivuse kampaania Eh, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu sellele nuhtlusele, milleks on naiste suguelundite moonutamine. tahaksin rõhutada mõningaid asju, mis mulle tunduvad olulised, eh, kui me tahame teha lõpu naiste suguelundite moonutamisele. kõigepealt naiste suguelundite moonutamine on eh, rünnak inimese kehalise ja vaimse terviklikkuse vastu see põlistab ebaõiglust naiste ja meeste vahel. ma tahan selgelt välja öelda, et ei ole mingeid kultuurilisi, traditsioonilisi või usulisi põhjusi, miks ei saa austada inimõigusi. seejärel tuletage meelde seda, et naiste suguelundite moonutamine leiab aset ka Euroopas ja samuti meie partnerriikides ei maksa siin sellesse probleemi suhtuda meelevaldselt eh, ja süüdistada ainult Aafrika riike, kus olukord tegelikult riigiti on väga erinev. on väga oluline, et Euroopa Liidul oleks globaalne ja integreeritud strateegia, mis meil võim-, võimaldaks näha sidusust oma sisepoliitika ja välipoliitika vahel ja ei tohiks eh, me, me ei tohiks teha siin mingeid järeleandmisi mis puudutab nüüd ennetamist ja teadlikkuse tõstmist, siis Euroopa strateegia naiste suguelundite moonutamise vastu nõuab selliseid kampaaniaid. ma arvan, et me peame kaasama ka mehed ja, ja poisid sellesse kampaaniasse. dialoog eh, kogukonna sees on äärmiselt oluline selleks, et me saavutaksime oma eesmärgi ning mulle näib, et me ei saa langeda sellisesse lõksu, et, et mõnikord on see meditsiinilisel põhjustel hea äh, äh, isegi, isegi kui äh, sooliste, suguelundite moonutamine toimub haiglas, steriilses keskkonnas, on see ikkagi inimõiguste rikkumine me peame taotlema nullsallivust naiste suguelu moonutamise vastu, me peame kasutama võimalust, mis meil praegu on, kaasama kogu rahvusvahelise üldsuse, mitte ainult Euroopa, me peame kaasama kõik, et sellele nuhtlusele lõpp teha ja tänan kõiki neid julgeid mehi ja naisi, kes selle nimel iga päev võitlevad, aitäh! aitäh, proua Estrela! suur tänu, proua president, lugupeetud härra volinik. siin juba öeldi, et sada nelikümmend miljonit naist on sattunud suguelundite moonutamise ohvriks. igal aastal on kolm miljonit tüdrukut ja noort naist, kelle suguelundeid moonutatakse nii et tegelikult iga kuue minuti tagant äh, juhtub see tavaliselt on tegemist kaheksa-üheksa-aastaste tüdrukutega, ohvrid äh, on üha nooremad, äh, viimasel ajal suisa kahe-kolmeaastased ning see on tõesti õudne reaalsus väga paljudes kolmandates riikides. meil on võimalik nende praktikatega lõpetada, äh, samal ajal aga me näeme, et ka Euroopa Liidus äh, juhtumeid suurenevad. Malis üheksakümmend kaheksa protsenti naistest elavad äh, moonutatud suguelunditega. tegemist on rituaalidega, millest võtavad osa ka laste vanemad surve suguelundite moonutamiseks tuleb ühiskonnalt ja lastevanematelt, seda nii Euroopas kui ka kolmandates riikides, nii et me tõesti peaksime oma tegevust koordineerima selleks, et see õudne praktika lõpetada. suguelundite moonutamine on inimõiguste rikkumine. liikmesriigid ei või midagi sellist lubada. meil tuleb lõpetada need õudsed äh, praktikad mida tehakse ainult traditsioonide nimel, sellepärast et äh, naiste vaimne ja füüsiline tervis pannakse siin mängu. naised ja tüdrukud, kelle suguelundid on moonutatud, äh, võivad äh, surra veremürgitusse, peale selle võivad nad nakatuda teetanusse, aidsi, peale selle tekib neil hiljem probleeme raseduse ja sünnitusega peale selle on veel ka psühholoogilised probleemid, mis tekivad just moonutamise tõttu. just sellepärast liikmesriigid peavad pakkuma sotsiaalset tuge ja välja töötama meetmed selleks, et äh, naiste seksuaalne ja reproduktiivne tervis oleks äh, kaitstud. meil on väga palju ära vaja veel teha, meie kohustus on teha rohkem nende inimeste aitamiseks. suur tänu ja nüüd proua Vertmann, palun järgmisena jah, suur tänu, proua president, kahe tuhande neljandal aastal alustati seda rahvusvahelist äh, rahvusvahelise päeva tähistamist, äh, kus võideldakse naiste suguelundite moonutamise vastu. väga palju on sellest ajast juhtunud, kuid ikka veel liiga vähe kogu maailmas on ikka veel need moonutamised äh, äh toimumas, üle saja neljakümne miljoni naise on sellest puudutatud, on väga palju erinevaid platvorme, nagu näiteks minu koduriigis äh, stopfgm.com, mis tegeleb just sellega, et lõpetada naiste suguelundite moonutamine. ärgem unustagem, et tihti lõpeb moonutamine naiste surmaga. väga paljud äh, riigid teevad väga palju äh, paljud inimesed paljudes riikides tegelevad selle küsimusega ja pühendunult. nii kaua, kui suguelundite moonutamisega jätkatakse, on minu arvates ikka veel liiga vähe tehtud. ma arvan, et meil on siin vaja ühistrateegiat selleks, et me vähemalt Euroopa Liidu tasandil saaksime edukamad olla ja rohkem ära teha ja ma loodan, et meil tõesti õnnestub suguelundite moonutamise rituaal ka täielikult välja juurida ja sellepärast tuleb meil ühel häälel ka kolmandatele riikidele öelda, et selle traditsiooniga tuleb lõpetada. siin on meil vaja nullsallivust ja minu arvates ei tohi lubada ka seda, et Euroopa rahadega toetatakse kolmandaid riike, kus äh, suguelundite moonutamine on ikka veel ühiskondlikult äh, tunnustatud. ja tegelikult tuleb küsida, et millises maailmas me elame, kus ollakse nõus sellega, et naiste ja tüdrukute vastu kasutatakse vägivalda ja ma ei saa aru, miks ei ole nõukogu siinkohal, kui me arutame nii tähtsat küsimust suur tänu, proua Verkmann, järgmisena härra Rumeva, Iru Reeda, palun. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võttis äh, ÜRO Peaassamblee vastu just resolutsiooni suguelundite moonutamise ja selle väljajuurimise kohta, seal kutsutakse üles välja töötama ühistrateegia selleks, et nende praktikatega lõpetada. Euroopas Euroopa Parlament hindab, et äh, paljud naised elavad suguelundite moonutamise Äh, tagajärgedega, neid on nii palju nagu Maltal elanikke ja tuhanded naised äh, on ohustatud, et nendega võetakse täpselt seesama praktika ette ja meie ülesandeks on nüüd see lõpetada. Euroopa Komisjoni tegevuskava on võtmetähtsusega Euroopa vastusele nendele kohustustele, mis võeti vastu ÜRO resolutsiooniga. meil tuleb tõesti rakendamise edusamme jälgida selleks, et äh, naiste suguelundite moonutamine lõpetada meil on vaja tõesti mitmekülgset lähenemist äh, selle praktika lõpetamiseks, me peame inimõiguste standarditest kinni pidama ja mõtlema ka ennetamise peale. ja suguelundite moonutamise ennetamine tähendab ka seda, et me töötame nende inimeste jaoks ja nende inimestega, kes on sellest puudutatud. meil tuleb lõpetada stereotüübid äh, ja välja juurida suguelundite moonutamine. meil on vaja ka koolitada inimesi selleks, et aidata naisi meil, me ei peaks tegelikult karistama, meil ei ole mitte mingit tõendit selle kohta, et see aitaks meil seda praktikat välja juurde. meil on vaja seadusandlust sugulise moonutami-, suguelundite moonutamise kohta ja meil on vaja tead-, seadusi, mis ütlevad, et tõesti see probleem puudutab kogu ühiskonda. vanglatest ja trahvidest ainuüksi ei piisa. meil on vaja tõesti ka ennetustööd. me peame aru saama ka sellest hirmust, meil on vaja teha muudatusi praegusesse süsteeme ja aidata neid, keda sugulelundite moonutamine on mõjutanud. tegemist on pikaajalise probleemiga, meil on vaja pikaajalist visiooni, me peame ühiskonnad ja kogukonnad kaasama selle probleemi lahendamisse, meil on vaja ka statistikat selleks, et olemasolevate meetmete mõju hinnata ja meil on ka vaja poliitilisi vastuseid. rahvasaadikud peavad toetama neid, kes juba praegu aitavad seda praktikat lõpetada ja mul on väga hea meel, et see resolutsioon, mille me täna vastu võtame, tõesti tunnustab nende inimeste tööd, nende inimeste tööd, kes tegelevad selle probleemi väljajuurimisega ja meil on võimalik näidata, et äh, ka järgmine koja koosseis saab tegeleda selle probleemi lõpetamisega ja, ja meil on Euroopa tasandil kampaania selle jaoks. suur tänu, härra Romeva ja järgmisena proua Jannaku Taakis, palun. Micro. Female genital mutilation naiste suguelundite moonutamine on kohutav ja vägivaldne kuritegu, mis pannakse toime noorte tütarlaste, tegelikult laste suhtes. täna te kuulsite siin, et umbes viissada tuhat tütarlast, kellest mõned on ainult kolmeaastased, on ohus ka siin Euroopas Ühendkuningriigis on arvestatud, et selliseid tütarlapsi elab seal kuuskümmend viis tuhat ja enamik neist elab Londonis, mis on ka minu valimispiirkond Ühendkuningriigis kriminaliseeriti naiste suguelundite moonutamine juba aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend viis, kuid sellele järgnenud kahekümne üheksa aasta jooksul ei ole mitte kedagi süüdi mõistetud, kuigi see kuritegu toimub endiselt. meie Ühendkuningriigis võitleme selle barbaarse praktika vastu ning üks juhtivaid ajalehti Londonis, London Evening Standard, tegeleb selle võitlusega eriti aktiivselt. selleks rõhutab ta, et selline asi toimub informeerib avalikkust ja ainult sellise informeerimise abil äh, tegelikult õnnestubki äh, naistevastane vägivald lõpetada. kutsun äh, kolleege üles tegema endaga koostööd ja mitte ainult täna, täna, mil on rahvusvaheline naistevastase, naiste suguelundite moonutamise vastase võitluse päev, vaid iga päev. täna esitame me resolutsiooni ja see on esimene samm Euroopa Liidus ning järgmisel nädalal peame me ka avaliku kuulamise, kus äh, saame infot selle kohta, mis toimub naiste naistevastase äh, vägivallaga ja äh, suguelundite moonutamisega ning loodame selle lõpetada kõigis liikmesriikides. järgmisel kuul kohtun ma valijatega Londonis, me kutsume ka eksperdid ja ka teie olete väga teretulnud sellele üritusele me peame tegema koostööd kõigis liikmesriikides selleks, et valitseks nulltolerants naiste suguelundite moonutamise suhtes ning meil on vaja avalikkust paremini harida ka mujal, väljaspool Euroopa Liitu, selleks et selgitada, et selline tegevus ei ole vastuvõetav. tegemist on lastevastase vägivallaga, laste kuritarvitamisega ning sellel ei ole mingit kohta meie ühiskonnas resolutsioon, mille me täna vastu võtame, on üleskutse hakata tegutsema ning selle elus, üleskutse esitan ma ka teile. aitäh, äh, proua Janaku Taukis ning nüüd äh, proua Anderson. suur tänu, täna on kuues äh, veebruar ning tegemist on kümnenda korraga, mil me tähistame rahvusvaheliselt nulltolerantsi päeva naiste suguelundite moonutamise suhtes on äh, välja arvutatud, et Iirimaal on äh, rohkem kui kolmkümmend tuhat naist, kelle suguelundeid on moonutatud ning seda hoolimata asjaolust, et seadus seda keelab ja ähm, et Euroopa Liidus on, äh, Euroopa Liidus on ka praegu tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid väikeseid tüdrukuid, keda ähvardab suguelundite moonutamine kas Euroopas või siis viimine koduriikidesse oma vanemate juurde tegemist on arhailise ja barbaarse kombega, mis tuleb lõpetada. paljusid inimesi sunnitakse selleks, aga ka praegu nad jooksevad mõnikord äh, verest tühjaks ja mõnikord saavad veremürgituse, sest neid operatsioone tehakse eh, mittesteriilsete tööriistadega. igal eh, naisel on õigus elada tervet elu ning eh, suguelundite moonutamine võtab neilt selle õiguse ja sellega rikutakse ka nende kehalist puutumatust selle operatsiooniga kutsutakse esile väga tugev valuaisting ning sellel on ka pikaajalisi tervisekahjustusi, näiteks on sellistel naistel raske sünnitada ja nende lapsed võivad sündida haigetena. Need, kes suguelundite moonutuse siiski üle elavad, peavad terve elu kartma, et nad haigestuvad mingisugusesse nakkusesse ja ma kutsun üles kõiki, ka neid, kes töötavad äh, sisserändajatega Iirimaal, äh, tegema rohkem, kuigi nad on teinud äh, väga palju tööd juba praegu. on kahetsusväärne, et selline praktika ikkagi jätkub. ja asjaolu, et me täna siin oleme ja sellist küsimust arutame, näitab ju samuti selgelt, et ei ole tehtud piisavalt minu valijad on Põhja-Iirimaal ning seal on õpetajatele öeldud, et nad peaksid jälgima neid tüdrukuid, kes puuduvad koolist pikka aega järjest ja lähevad eh, oma päritoluriiki just sellepärast, et kardetakse, et nad viiakse sinna selleks, et moonutada nende suguelundeid Iirimaal on seadusega keelatud naiste suguelundite moonutamine, kuid sellest hoolimata on ka meil vaja veel teha väga palju tööd selleks, et inimesed oleksid probleemist rohkem teadlikud naiste suguelundite moonutamisest, moonutamine on rahvusvahelisel, rahvusvahelisel tasandil kuulutatud naistevastase vägivalla äh, vormiks tegemist on vägivallaga, mis süvendab sugudevahelist võrdsust ning mis on samuti äärmuslik naiste diskrimineerimine. see tegu pannakse toime alati eh, väga noorte tütarlaste vastu, seetõttu on tegemist ka lastevastase vägivallaga. Euroopa Nõukogul ei ole kahjuks õnnestunud käsitleda seda küsimust prioriteetsena, kuigi see on Euroopa probleem ja mul on äh, väga hea meel, et äh, ÜRO-s võeti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu resolutsioon, kus räägiti sellest, et naiste suguelundite moonutamine on praktika, mis peab kaduma. mul on väga hea meel, et seda arutatakse siin ka täna ning et Euroopa Parlament äh, on vastu võtnud ühe resolutsiooni minevikus, kuid me peame tegema rohkem, suur tänu. suur aitäh ja härra Morganti. aitäh lugupeetud äh, juhataja, tõepoolest arvandmed on meile kõigile kättesaadavad ning need äh, numbrid on äh, rabavad. kui me vaatame, kui palju selliseid kuritegusid pannakse toime Euroopas, siis saame teada, et pool miljonit naist on kannatanud suguelundite moonutamise tõttu muidugi on seda palju vähem kui need sada kakskümmend viis miljonit naist teistes riikides väljaspool Euroopat, kuid see ei kahanda äh, ikkagi selle barbaarse kombe kohutavat olemust. tegemist on arhailise kombega, mis kahekümne esimesel sajandil peaks olema kadunud, kuid kahjuks me räägime sellest ikka veel Itaalias äh, on Euroopa soolise võrdõiguslikkuse agentuur ähm, öelnud, et umbes kakskümmend viis tuhat naist ja tütarlast äh, on ohus ja me peame sekkuma selleks, äh, et nad ei oleks ohus ning et see ähm, komme veelgi ei leviks peale selle on tarvis vastutusele võtta inimesed, kes moonutavad naiste suguelundeid ning äh, see on äh, komme, millel ei ole mitte mingisugust mõtet, see on vägivaldne, see on barbaarne, see on ka loomuvastane. see on lihtsalt ühe subkultuuri harjumus, äh, mis toimub mingisugusel religioossel ettekäändel. tänases Euroopas peaks olema inimestel julgust nimetada asju õigete nimedega. tuleks öelda, kus see komme on kätte sa- äh,, alguse saanud ja millised islamikülad seda enim tagant õhutavad meil ei ole enam võimalik lihtsalt silma kinni pigistada, sest tegemist on äärmusliku soolise vägivallaga, mis samas on piiritletud spetsiifilise kultuuriga. Euroopa ei tohiks häbeneda oma kristlikku pärandit ja kui ta seda teeb, peaks ta mõtlema just nimelt sellistele kuritegudele. me ei ole sellised nagu kogu ülejäänud maailm ja ma olen selle üle uhke. me oleme täiesti erinevad nendest inimestest kes võtavad äh, klaasikillu või mõne muu sarnase äh, tööriista ning nende abil äh, sandistavad noori tütarlapsi. aitäh, härra Morganti ning Jimenez Petseris. suur aitäh! ma ei hakka üle kordama, mida tähendab naiste suguelundite moonutamine, sest selle definitsiooni on esitanud Maailma Tervishoiuorganisatsioon aga ma tahaksin pöörduda nende poole, kes ütlevad, et eh, see füüsiline vägivald peab kiiresti lõppema. Need inimesed peavad endale ka selgeks tegema, millega on üldse tegu. tegu on sellega, et eh, eemaldatakse kas täielikult või osaliselt eh, tütarlapse kliitor ning meil tuleb tõesti midagi väga kiiresti ette võtta, sest maailmas on miljoneid naisi ja tüdrukuid, kes on selle praktika tõttu kannatanud see tähendab ka seda, et äh, sandistatud tütarlapselt tegelikult võetakse norma-, normaalne äh, lapsepõlv äh, ja neiuiga. me oleme kuulnud, et Euroopas elab pool miljonit sandistatud naist ning neid, keda sandistamine ähvardab, on veel väga palju rohkem me teame naiste suguelundite moonutamise kohta ka seda, et see toimub alati väga ebasanitaarsetes tingimustes ja just see toob kaasa väga ohtlikke tagajärgi meil on äh, seadused ja ka rahvusvahelised kokkulepped, mis tegelikult keelavad naiste suguelundite moonutamise ning seetõttu ei tohiks see olla aktsepteeritav mitte ühegi, mitte ühelegi traditsioonile või kultuurile viidates. meie oma resolutsioonis keskendume sellele, kuidas võidelda naiste suguelundite moonutamisega. meil on olemas direktiiv, mis käsib kaitsta ohvreid ja mina olin vastava resolutsiooni ettepaneku raportöör ka seal resolutsioonis öeldi, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad keelama naiste suguelundite moonutamise. Hispaanias on selline seadus olemas ja ilmselt ka teistes liikmesriikides, kuid need seadused ei ole igal pool ühesugused. me peaksime neid seadusi ühtlustama ja meil peab olema väga tugev positsioon ka selleks, et eh, rääkida kolmandate riikidega, kes ei ole valmis seda praktikat hukka mõistma. on väga palju ohvreid, kes ei saa ennast ise kaitsta, kes ei saa enda eest ise rääkida ja meie peame rääkima nende nimel ning välja uurima selle naistevastase vägivalla, sest see on inimõiguste rikkumine kahekümne esimesel sajandil, aitäh! proua Senisin, kaks minutit, palun. aitäh! president, naiste suguelundite moonutamine on Äh, väga julm vägivalla ja diskrimineerimise vorm, see rikub naiste ja tütarlaste identiteeti, see on tõsine inimõiguste rikkumine, mis mõjutab viitsadat Eh, tuhanded naist Euroopa Liidus eh, ja veelgi enamat eh, kogu maailmas ja need arvud, mida me siin mainisin, tegelikult on ilmselt veel küllaltki väikesed, sellepärast et statistika selle nähtuse kohta on ose, olemas ainult mõningates riikides komisjon oma teatises näitab, mida on tehtud selleks, et naiste suguelundite moonutamise vastu võidelda nii Euroopa Liidus kui mujal kui me tahame saavutada nendest meetmetest ka mingeid mõistlikke tulemusi, siis meil on vaja ülemaailmset strateegiat, meil on vaja seadusi, mis kaitsevad noori naisi eh, suguelundite moonutamise eest see aga tähendab koostööd Euroopa Liidus, koostööd vabaühendustega ja ka koostööd väljaspool Euroopa Liidu piire. Eh, parlament on kutsunud komisjoni üles pikendama neid õiguslikke vahendeid, millega edendatakse koostööd liikmesriikide vahel naistevastase vägivalla lõpetamise vallas, sealhulgas siis naiste suguelundite moonutamise lõpetamise vallas. see töö, mida tehakse väljaspool Euroopa Liitu, vajab äh, samuti tõhustamist. me peame, me vajame kitsendavaid poliitikaid nende riikide suhtes, kes saavad Euroopa Liidult toetust, aga ei tee mitte midagi selleks, et teha lõpp sellisele vägivaldsele tavale. parlament on palunud komisjoni äh, lülitada äh, siis äh, punkt, mis puudutab naiste elu suguelundide moonutamist läbirääkimistesse nende riikidega. meie kohus on kaitsta sellise moonutamise ohvreid Äh, lisaks ennetamisele peame pakkuma ka meditsiinilist ja psühholoogilist toetust neile inimestele. aitäh ja proua Vikström järgmisena. Äh, väga paljud inimesed leiavad, et naiste piinamine, mis äh, suguelunditel moonutamise tõttu aset leiab, toimub kuskil Euroopa Liidust kaugel, aga tegelikult asjad nii ei ole. pool miljonit naist Euroopa Liidus on äh, selle tava ohvrid ning sada kakskümmend viis miljonit naist kannatab kogu maailmas äh, olla äh, suguelundite moonutamise ohver, on olla tõsise inimõiguste rikkumise ohver, tegemist on väga barbaarse tavaga, mis oleks juba pikka aega tagasi pidanud täie, olema täielikult äh, kadunud ähm, naiste teema ja üldse naiste suguelundite teema ja seksuaalelu teema on olnud siin väga delikaatne teema, ma mõtlen siin näiteks Estrela raportile, Lunacheki raportile Ehm, nende raportitega on siin parlamendis kaasnenud väga palju pingeid ning on väga üllatav, et ehm, vastuseis naiste tervishoiule on niivõrd suur, et see teema on niivõrd provotseeriv, et nii paljud inimesed reageerivad nii, nagu nad reageerivad aga naiste suguelundide moonutamine on väga sünge piinamise vorm, sellel on ehm, füsioloogilised ja psühholoogilised tagajärjed, mis kestavad eluaeg on ilmne, et me ei ole piisavalt teinud selle probleemi kõrvaldamiseks ja me peame suhtuma kriitiliselt ka sellesse, mis meil siin Euroopa Liidus toimub. viissada tuhat naist on tohutult suur arv ning me peame selle probleemiga tõesti tegelema, me ei saa lihtsalt silmi kinni pigistada. ma eh, tervitaksin Euroopa Komisjoni tegevuskava, mis on suunatud naistevastasele vägivalla lõpetamisele ja mis tõesti tegeleb ka suguelundite moonutamise vastase probleemiga, aitäh! aitäh, proua Vikström ja nüüd äh, proua McLaughlin äh, kaks aastat tagasi ma kõnelesin äh, siin Foresteri juhtumist, kes on nüüd USA suursaadik naiste suguelundite moonutamise vastu. noore naisena lugesin tema raamatut Kõrbelill ja see oli esimene kord, kui ma üleüldse kuulsin naiste suguelundite moonutamisel selle kohutava tava füüsiline ja vaimne mõju Äh, leidis vastukaja miljonite naiste hulgas kogu maailmas ja minule jättis see ka kustumatu mulje. täna, kui me tähistame siis nulltolerantsi päeva naiste suguelundite moonutamise vastu, on väga ajakohane nõuda, et liikmesriigid tõesti tuleksid välja soovitustega, kuidas teha lõpp sellele tavale, mis puudutab ligemale poolt miljonit naist ka siin Euroopa Liidus. me peame aru saama, et avalikkus mõistab, et tegemist on väga tõsise naiste õiguste rikkumisega, laste õiguste rikkumisega pakkumisega. samuti peame hoolitsema selle eest, et liikmesriigid ise mõistavad paremini, miks selline asi äh, nende ühiskonnas endiselt püsib ja samuti tuleb äh, tõhusalt vastutusele võtta ja karistada neid, kes selle kuriteo töö toime panevad. samuti peab komisjon keskenduma sellele, kuidas võidelda nähtusega mujal maailmas. sada kakskümmend viis miljonit naist kogu maailmas kannatab selle tava all. Äh, see tähendab, et tegemist on tõesti tohutu ulatusega probleemiga, mida me ei saa jätta tähelepanuta. naiste suguelundite moonutamine tuleb hukka mõista kogu maailmas ning ma Äh, toetan komisjoni ja välistegevust ja kutsun neid üles äh, suhtuma väga karmilt nendesse riikidesse, kes selle probleemiga ei tegele. me peame sellele probleemile lõpu tegema, me peame suutma olla äh, oma ülesannete kõrgusel ja peame tegema lõpu sellele barbaarsele tavale kogu maailmas, aitäh! aitäh, proua McLaughlin ja härra Murphy järgmisena! aitäh, president, tahaksin kõigepealt öelda, et minu arvates ei ole üllatav, aga on üsna äh, vastik, et mõned paremäärmuslased nagu härra Morganti tahavad ära kasutada seda barbaarset tava, seda valu, mida nii paljud naised peavad taluma äh, argumendina oma rassistlike islamofoobsete argumentide jaoks. me peaksime endale meenutama, et Aafrika kultuurid, äh, need kultuurid, kus islam domineerib, ei ole ainsad, kus sellist barbaarset tava naiste vastu ka kasutatakse, vaadakem ka naistevastast vägivalda Euroopa Liidus ja meie kristlikes kogukondades, vaadakem perevägivalda, mille all kannatab iga viies naine, vaadakem vä vägistamist, mille ohvriks on langenud iga kümnes naine, nii et, et ei ole mõtet siin poosetada mingite suurte Euroopa väärtustega. me võitleme inimõiguste eest, naiste õiguste eest, laste õiguste eest, see puudutab neid Aafrikas, kes nende õiguste eest võitlevad ja nende liitlasi kogu maailmas maailmas. Äh, Walker on kirjutanud äh, raamatu naisest, kes pea, äh, kes peab selle probleemiga elama. ta ütles, et enamikes maailma piirkondades naisi rutiinselt sandistatakse ja valu teeb nagu naist, mõjutab naisi vähem kui mehi ärgem unustagem, mille, millest me räägime, kui me räägime naiste suguelundite moonutamist, see ei ole mingi isoleeritud tava, see on naiste rõhumine, naiste rõhumise vahend, see on viis, kuidas äh, me eitame seda, et ka naine on seksuaalne olend. niisiis, Euroopa Liidul on selles valdkonnas teatud äh, kohustused, igal aastal kakskümmend tuhat naist põgeneb selle tava eest, otsib varjupaika Euroopa Liidus ja üheksa tuhat äh, nendest, kes põgenevad, on juba olnud su-, suguelundide moonutamise ohvrid, ülejäänud üritavad oma lapsi kaitsta. Äh, nendesse suhtutakse aga tihti uskumatusega, äh, skeptilisusega ja mõned liikmesriigid tegelikult on isegi naisi tagasi välja saatnud riikidesse, kus on nende suguelundite moonutamise ohtu, see on veel üks äh, plekk Euroopa Liidu immigratsioonipoliitikal, neid plekke on praegu palju, liikmesriikidel on kohustus naisi ja lapsi kaitsta, kui nad üritavad suguelundite moonutamise eest pääseda Äh, väga paljudes riikides, kus seda tava järgitakse, on see tegelikult ebaseaduslik, seega meil on vaja rohkem seadusi, meil on vaja ka investeeringuid tervishoiusüsteemi, mis tagaks seksuaalse ja reproduktiivse tervishoiule ja äh, ärgem unustagem ka äh, neid naisi, kes on näiteks ämmaemandad ja teisi probleeme, mis puudutavad naisi nagu palgalõhe ja nõnda edasi, aitäh! aitäh, härra Murphy! enne kui annan sõna härra Koratsale, eh, tahaksin kolleegid teie nimel tervitada eh, Armeenia delegatsiooni, kes on siin eh, Armeenia ja Euroopa Parlamendi koostöö raames, tere tulemast! tahaksin tervitada eriti härra Farmanjani, kes seda delegatsiooni juhitab ja delegatsioon kohtub peatselt ka välisasjade komisjoniga ja ma loodan,